peame olema üleilmses konkurentsis esikohal, meil peavad olema kõige paremad teadmised, kõige parem tehnoloogia, häid otsuseid teha ja võita saame me ainult siis, kui me oleme esikohal, aitäh! suur aitäh ka teile, härra Hökmark! sellega lõpeb äh, käsilolev debatt ja hääletus toimub kolmapäeval. ehk siis ülehomme kell äh, pool üks, kell kaksteist kolmkümmend. ja nüüd läheme me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde mis puudutab, mis puudutab Pakistani küsimust, ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ja see on härra Moreira raport ning härra Moreiral on sissejuhatuseks neli minutit. suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid selle raporti tegelikult ei koostanud mina, mina olen lihtsalt juhuslikult äh, raportööriks. põhiraportöör andis selle eh, teema mulle käsitlemiseks edasi ja nagu öeldud, mina olen siin rohkem juhuslik raportöör ja ma töötasin väga suure ajalise surve all. ja ma olin eh, tegelikult selle raporti sisu vastu, aga no mind nimetati raportööriks ja ma ei saanud mitte midagi selle vastu ette võtta ja seetõttu ma võtsin selle ülesande ka üle me teame, et äh, mis puudutab nüüd seda raporti sisu, ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile, et siin on tegu erakorralise raportiga ja siin on tegu nõukogu otsusega ja komisjoni kutsuti üles tegema äh, ettepanekud parlamendile ja nõukogule tegu on siis erakorraliste kaubandussoodustustega Pakistanile, mis äh, mis peaksid olema kooskõlas ka WTO mittediskrimineerimismeetmetega ja seetõttu me peame WTO-l saama ka õiguse äh, erakorraliste meetmete võtmiseks, et me saaksime neid ühepoolseid kaubandussoodustusi kehtestada, kuid sellegipoolest on komisjon äh, esitanud oma ettepanekud parlamendile ja ka komisjonile mille nimel mina olen ka raportööriks, nimelt siis juhuslikult olen nimetatud raportööriks ja me otsustasime, et arutelu aset leiab ja et me seda raportöör, raportit hakkame ka hääletama. nii et äh, Te olete tuttavad kindlasti selle teemaga ja äh, proua president ja lugupeetud kolleegid, see teema oli tegelikult Intekomisjonis vägagi äh, suure arutelu all niisiis äh, arutelud toimusid nii selle fakti osas, et kas me peaksime hakkama ühepoolseid kaubandussoodustusi rakendama looduskatastroofis kannatanud riikidele ja, ja see oli ka üks argumente, millega komisjon oma ettepanekuid põhjendas ja me peame ka vaatama, millised, äh, kuidas ühepoolsed kaubandussoodustused kujundatakse, ka siinkohal me arutasime väga kaua seda ja ka tingimusi mille alusel äh, Pakistan saab need ühepoolsed kaubandussoodustused, ka siin oli väga palju eriarvamusi. me ka äh, hääletasime äh, ettepanekute osas ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon tegi ka erinevaid muudatusettepanekuid. ja see puudutab siis nende mõjude, positiivsete mõjude piiramist äh, Pakistanile, mis ta saaks äh, ühepoolsetes kaubandussoodustustes. samuti me arutasime kaitseklauslit, nimelt kui import ähm, Pakistanist muutub äh, liiga mahukaks, siis tuleb üle vaadata, kas, ähm, kuidas me hakkame tollikvoote käsitlema. ja selle muudatusettepaneku eesmärgiks on et Pakistan ei hakkaks neid soodustusi kasutama toorainele. lugupeetud kolleegid, me peame arvestama ka sellega, et me saame äh, kaubandussoodustusi rakendada, kui me saame WTO-lt ka vastava loa, aga me ei tea veel, kas WTO annab meile selle loa. võib-olla ei ole tegu siis asjatute pingutustega meie poolt, aga vähemalt kasu on olnud selles, et me oleme saanud ka vaadata, millised on piirid selliste ühepoolsete kaubandussoodustuste puhul, kui me soovime neid rakendada riikidele, mis on saanud räsida ka looduskatastroofides. ja kui me soovime neid rakendada riikidele, kus poliitiline olukord on suhteliselt ebaselge. loomulikult me võime kaubandussoodustused äh, äh, rakendada, neid saab, neid võidakse kasutada ka poliitikas ära ja ja võib-olla on olemas ka objektiivsemaid võimalusi, mida me sellistel juhtumitel saaksime kasutada. suur tänu, härra Moreira. ja nüüd saab äh, sõna proua volinik Kruus, kes asendab täna kaubandusvoliniku härra Karel de Gühti, kes äh, liitub meiega arutelu lõpuks. palun, proua volinik. aitäh, president täna arutame me sea-, õigusloomealast ettepanekut, mis näeb ette erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile. see ettepanek esitati komisjoni poolt pärast nõukogu vastavasisulist palvet, seda tehti kohe pärast üleujustusi, mis tabasid Pakistani möödunud aasta suvel ning tõid kaasa äh, suurt, suurt hävingut nii riigile kui ka rahvale tahaksin tänada raportööri ja Inta komisjoni töö eest, mida nad on teinud, selle eest, et nad meie ettepanekut on toetanud. komisjoni ettepaneku eesmärk on siis sisse viia ühe, ühepoolsed ja ajutised kaubandussoodustused seitsmekümne viiele tooteliigile Pakistanis. Need kaubandussoodustused liberaliseeriksid umbes veerandi Pakistani impordist Euroopa Liitu ning soodustused kehtiksid kaks aastat, jääks võimalus, et nad pikendatakse veel aastaks. Euroopa Liit on teadlik, et sellised kaubandussoodustused eriti sellistes tundlikes valdkondades nagu tekstiilitööstus, võivad mõjutada ka Euroopa Liidu tööstust. seetõttu oleme me hoolitsenud selle eest, et säiliks tasakaal Pakistani vajaduste ja meie oma tööstuse ja meie tarneriikide huvide vahel Need tooted, mis on välja valitud, on piiratud, me oleme seadnud ülempiirid äh, väga tundlike kaubagruppide liberaliseerimisele ja see liberaliseerimine on ainult piiratud äh, kestusega. samuti oleme me nõudnud äh, Maailma Kaubandusorganisatsioonilt, et meile antaks erand siis kehtivate Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite suhtes praegu käivad arutelud veel teiste eh, WTO liikmetega ning me loodame, et peatselt jõutakse ka lahenduseni. Eh, paljud inimesed, eh, kes kaotasid katastroofide järel oma elatise, võib-olla on meil juba meelest läinud, aga me ei tohiks unustada seda kaost, mida need ujut-, üleujutused kaasa tõid, milline oli mõju majandusele kaubandusküsimused, proua, härra president, loomulikult äh, on seotud paljude teiste asjadega, need on seotud humanitaar- ja arenguabiga, mis ulatub neljasaja kaheksakümne miljoni euroni, see on siis see summa, mis Euroopa Liit on Pakistanile eraldanud. aga ambitsioonikad kaubandusalased meetmed on väga olulised selleks, et majandus Pakistanis jätkusuutlikuks taastuks. see peaks olema meie keskpikk ka äh, perspektiivi eesmärk. ma loodan, et Euroopa Parlament toetab seda ettepanekut. nüüd aga räägiksin mõningatest muudatusettepanekutest, mis on esitatud, ma ei hakka kõigi muudatusettepanekute üksikasjadesse laskuma, aga peatun vaid mõnedel, ma tean, et on palutud, et ühepoolsete kaubandussoodustuste äh, kehtestamine muudetakse sõltuvusse sellest, et peetakse kinni teatud inimõigustest ja põhiõigustest. ma saan aru parlamendi murest selles küsimuses ja me teame, et inimõiguste küsimused on väga oluliseks elemendiks meie pikaajalistes suhetes Pakistaniga. ent arvestades, et tegemist on era-, korraliste ja lühiajaliste meetmetega, leiab komisjon, et sellised tingimused praegu ei oleks kohased meie inimõiguste alane dialoog koos, koostöölepingu raames Pakistaniga on koht, kus selliseid teemasid tõstatada, mis puudutab neid sätteid, mis kutsuvad Pakistani mitte kehtestama äh, selliseid äh, makse või tolle, millel oleks samasugune mõju, siis ma usun, et äh, sellised sanktsioonid õõnestaksid nende soodustuste andmist ning oleks nüüd vastuolus selle määruse eesmärkidega ja me ei saa, et me ei saa nõuda, et Pakistan läbi selle määruse hakkaks rakendama meetmeid, mis ei ole kooskõlas tema rahvusvaheliste kohustustega. me oleme loonud mehhanismi, mis piirab tollivabade toodete importi Pakistanist. ja me oleme näinud ette meetmed ka juhuks, kui siis teatud toodete import peaks üle, ülempiirist kõrgemale tõusma me mõistame, millised probleemid see võib teketa, tekitada Euroopa Liidu tootjatele, kes peavad siis äh, konkureerima äh, väljaspoolt tulevate toodetega. samuti on meil paigas mehhanismid äh, tollireformi loomiseks ning ette on nähtud igakvartalised aruanded. loomulikult kaasneb sellega teatud halduskoormus ning ma saan aru, et siin on nõutud, et nende soodustuste kehtaeg äh, piirduks ainult ühe aastaga. mina leian, et see tekitaks väga palju probleeme. komisjon tegi esialgselt ettepaneku kehtestada need meetmed kolmeks aastaks, nõukogu oma kompromissettepanekud mis arvestas ka siis äh, erandinõudega kauba, rahvusvahelisele kaubandusorganisatsioonile, maailma kaubandusorganisatsioonile, äh, lühendas seda perioodi kahele aastale, aga kui seda kestust äh, vähendada veel ühele aastale, siis kaoks kogu nende meetmete mõte. samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et nõukogu kompromiss nägi ette ka tariifikvoodid teatud tekstiili- ja rõivatoodetele. aga Euroopa Parlament oma muudatusettepanekutes ei ole selle faktiga arvestanud, me oleme konsulteerinud Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmetega ja võib-olla tuleb veel mõned tooted allutada tariifikvootidele ning see määrus peab siis arvestama ka selle erandiga, mida me saame siis Maailma Kaubandusorganisatsioonilt. tahaksin teile kinnitada, et komisjon äh, viib läbi äh, iga-aastase mõjuhinnangu, kuidas need ühepoolsed kaubandussoodustused äh, meie tööstust mõjutavad ja esitab selle mõjuhinnangu ka nõukogule ja parlamendile, kui selgub, et on vaja selle meetme tähtaega piirata, siis me seda ka teeme. ma tahaksin tänada parlamenti koostöö eest selles väga tundlikus küsimuses. komisjon on valmis tegema väga tihedat koostööd parlamendiga selleks, et see ettepanek võetaks vastu ning et me saaksime tõesti näidata, et Euroopa Liit tahab käituda vastutustundlikult nende riikide suhtes, kes on hädas. aitäh, härra Preda, kaks minutit suur aitäh, härra president. ma arvan, et see, et me üldse arutame härra Moreira raportit, on iseenesest märkimisväärne ning veelgi tähtsam on see, et me arutame seda küsimust praegu. me ootame ju alles, kas WTO annab meile erandi või mitte. ja võttes arvesse just seda asjaolu, on oluline oma kaubanduspartneritele saata selge signaal Euroopa Liit peab üles näitama otsusekindlust ning äh, andma lisaks juba antud äh, hädaabile ja humanitaarabile veel abi ning äh, selleks abiks võivad tõepoolest olla ühepoolsed erakorralised kaubandussoodustused Pakistanile. kui me mõtleme WTO läbirääkimistele, siis muidugi on vaja aega Need läbirääkimised võtavad aega ning Euroopa Liidu kaubanduspartnerid äh, peavad ju samuti veel mõtlema selle üle, mida Euroopa Liit taotleb. kuid praegu oleme me selgelt näinud, et äh, stabiilne Pakistan on meile oluline, meile on oluline, et Pakistanist ei saaks äh, ekstremistlikku riiki, et ta oleks meile stabiilseks partneriks ja seda ka võitluses terrorismiga. ma tänan kõiki oma kolleege Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist, kes on võtnud arvesse ka neid väiteid, mida esitasid äh, meie komisjoni liikmed. kuid äh, ma arvan, et Välisasjade komisjon peab kohaseks rääkida siin veel mõnest asjast. kõigepealt me peame kindlasti alal hoidma seost ühest küljest äh, ärialaste meetmete, kuid teisest küljest inimõiguste kaitse ja sotsiaalsete standardite vahel. ma usun, et meie arvamused lähevad siin mõneti lahku inimõiguste kaitse on kõikide Euroopa Liidu lepingute puhul äärmiselt oluline ja ka kõikide lepingute puhul, mida Euroopa Liit sõlmib Pakistaniga. seetõttu tuleb ka ühepoolsete kaubandussoodustuste andmisel tagada, et Pakistan austab inimõigusi ja tuleb meeles pidada, et komisjon ei ole veel läbi viinud täielikku mõjuhinnangut, kus hindaks seda, mida need meetmed endaga kaasa toovad. ja see tähendab seda, et seda mõju tuleb alles hinnata nüüd kuulame poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelevaid isikuid, kõigepealt härra Kaspari. suur tänu. olukord äh, Pakistan on äh, endiselt väga keeruline ka peale äh, looduskatastroofi toimumist peaaegu kaks aastat tagasi ja seetõttu on äärmiselt oluline, et komisjon väga kiiresti reageeris sellele ja ka väga palju humanitaarabi juba on edastanud Pakistani ma tegelikult ei olnud väga õnnelik selle üle, et komisjon nõukogu survel tegi oma ettepanekud ja et nad pakkusid välja just nimelt, et me kasutaksime erakorraliseid ühepoolseid kaubandussoodustusi ähm, abina Pakistanile ning ma olen ähm, ka äh, rahvusvahelise komisjoni, komisjonis juba tihti öelnud, et äh, et et äh, tuleks meile rääkima ka äh, kõrge välisesindaja selgitamaks, miks me peame just sellist abi osutama, et meil toimuks ka põhimõtteline arutelu Euroopa Liidu seisukoha osas, et me paneksime selle ka ühisesse konteksti ja et siis võib-olla komisjon saaks meid veenda, et sellistel meetmetel on mõtet. nimelt, et me väliskaubanduses äh, selliseid lühiajalisi meetmeid kasutame. ma olen väga tänulik äh, kolleegidele, et neil õnnestus selline raport koostada ja saada meie komisjonis ka laiaulatuslik toetus sellele äh, äh, raportile. ja ainult tänu sellele lahendusele me saime ka pikemat arutelu vältida. aga milline on olukord Pakistanis praegu, bin Laden on küll välja lülitatud, kuid viimaste päevade areng öö, näitab, et Pakistani valitsus siiski teadis, kes on, kes on ennast varjamas nende riigis ja paljud minu fraktsiooni liikmed ei ole sellise olukorra üle õnnelikud ja seetõttu me peame ka vaatama, kuidas, kas WTO annab üldse loa nende soodustuste rakendamiseks või mitte ja seetõttu on kui hääletusel see raport läbi ei lähe, siis me peaksime selle raporti tagasi saatma komisjoni, et me vaataksime, kuidas edaspidi arutelud WTO-ga äh, edasi liiguvad ja vaatame, kas sellistel soodustustel on üldse mõtet. suur tänu ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel härra Susta. president, daamid ja härrad, proua volinik, meie ausalt öelda ei saa aru, miks suurem osa INTA komisjonist soovis seda teemat eh, iga hinna eest täiskogu ette tuua selleks, et saaks siis selle jällegi komisjoni tagasi saata. mõlemad otsused on valed, aga kuna aega on vähe, siis keskenduksin asjade sisulisele küljele, aga kõigepealt tahaksin öelda, et olen täiesti nõus sellega, mida ütles meie komisjoni esimees härra Moreira. selles keerulises maailmas Äh, leiavad pidevalt aset katastroofid ja oleks kohutav pretsedent, kui me korraga lihtsalt äh, humanitaarolukorra pärast hakkame muutma kogu oma kaubanduspoliitikat, see võib tuua kaasa tasakaalutuse ning suure ebaõigluse kõige vaesemate riikide suhtes, kes vajavad jätkusuutlikku tasakaalus, jätkusuutlikku ja tasakaalustatud kaubanduspoliitikat ja igasugune selline abi ei saa niikuinii kunagi asendada arenguabi. Pakistan ja need eelised, mis Pakistanile tulevad, ei aita neid inimesi, kes ligemale aasta tagasi kaasu-, kannatasid üleujutuse all ja kinni maksab selle humanitaarabi tegelikult Euroopa tekstitööstus. see ei ole viis, kuidas muuta kaubanduspoliitika reegleid, me ei saa sellega nõus olla, aga me teame, et nüüd me peame arvestama siin ka teiste teguritega, lisaks solidaarsusele nende suhtes, kes üleujutuste läbi kannatasid, on väga oluline põhjus selliseks abiks ka see, et toetada Pakistani võitluses terrorismiga äh, Pakistanis äh, on selliseid äh, valdkondi nagu näiteks bin Laden, Al-Qaeda, need kõik näitavad, kui haavatav see riik tegelikult on ja me peame kõige sellega arvestama, samuti äh, loomulikult inimõiguste alased küsimused, mis hiljuti on tõstatunud, suur aitäh! ja nüüd liberaalide nimel härra Rinaldi, kaks pool minutit. aitäh, president, lugupeetud proua volinik, daamid ja härrad! sellist debatti ei peaks me maikuus kaks tuhat üksteist pidama, sest me arutame siin looduskatastroofi, mis toimus juulis äh, kaks tuhat kümme, mille need inimesed jäid ähm, kodutuks arvestatakse, arvestatakse, arvestuslikult kakskümmend protsenti elanikkonnast äh, kannatas selle katastroofi all ning äh, ma ei nõustu härra Sustaga. ma ei nõustu härra Sustaga, me ju alles arutame seda, milliste instrumentide abil on võimalik Pakistani aidata ja me arutame seda sellepärast, et me ei ole veel kokku leppinud ja me teame, et me peame oma kaubanduspoliitika nagunii ümber kujundama, see peab olema nii poliitilises kui inimõiguste alaselt, nii poliitiliselt kui inimõiguste alaselt olema nii-öelda küpsem poliitika, me peame aitama neid, kes on hädas. ma olen rahul sellega, et komisjon töötas nii kiiresti ja tegi nii kiiresti oma ettepanekud nende meetmete paketi ala, abil on meil ju võimalik nüüd seda küsimust arutada Inta on, Inta on samuti teinud väga head tööd ja meie ALDE fraktsioonis toetasime eh, parandusettepanekut kolmkümmend seitse, millega toodi sisse kaitseklausel. kuid eh, selge on see, et Pakistanil läheb praegu väga halvasti ja see on nii sellepärast, et need, kes peaksid aitama, ei eh, aita ja meie omalt poolt tahaksime anda oma panuse me tahaksime neid aidata ja seetõttu oleme me WTO-lt taotlenud äh, erandit, me loodame, et me selle saame, see näitaks üles head tahet. loomulikult on olukord raske, äh, Pakistani on äh, vähe aidatud, vähe tegevust järgnes ka pommirünnakule, kuid sellest hoolimata peame me just praegu püüdma jalule seada uusi heanaaberlikke suhteid ning äh, seetõttu on Pakistani küsimuse panemine päevakorda täiesti, täiesti asjakohane, lisaks sellele me peame ju ka kahepoolseid läbirääkimisi. mis puudutab äh, Pakistani poolt, siis Pakistani parlament rõhutas samuti diplomaatiliste suhete tähtsust kaks nädalat tagasi, kui me kohtume, kohtusime, see ei ole küll veel vilja kandnud, kuid paralleelselt töötame me edasi WTO-ga, hiljuti toimus Genfis äh, parlamentidevaheline assamblee ja seal räägiti sellest, et oleks vaja ka uusi mehhanisme äh, kiireloomuliseks reageerimiseks siis, äh, kui mõnda maad tabab ootamatult katastroof näiteks äh, võiks siis äh, vähendada tollitariife ja see, mida me praegu välja pakume, võib-olla ei viigi kuhugi, aga võib-olla viib äh, uute kaubandussuhete tekkele, tekki, tekkimiseni. aitäh, härra Krimm, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kolleegid Pakistani tabanud looduskatastroof on kõige hullem katastroof, mis Pakistani üldse kunagi on äh, tabanud ja seetõttu ütlen ma uhkusega, et me reageerisime kiiresti. volinik äh, Georgieva läks ise kohale ja äh, mina kohtusin peaministriga ning me rääkisime temaga sellest, mida Euroopa Liit on pärast kriisi teinud. selgus, et igal juhul on vaja ebatraditsioonilisi lahendusi, on vaja uusi lahendusi, on vaja anda abi ja mitte ainult abi, vaid äh, muuta ka kaubandussuhteid vähemalt lühiajaliselt, äh, sest ka see aitab Pakistani. ja mul on väga hea meel, et äh, komisjon pärast pikki arutelusid siiski kiitis selle raporti heaks. ma tean, et selle raporti kirjutamine oli väga raske, sest kolleegid olid selles komisjonis erinevatel seisukohtadel ja püüdsid jõuda sellise sõnastuseni, mis kõigile sobiks ning ma olen eriti uhke selle muudatusettepaneku vastupidi, ma ei ole rahul selle muudatusettepanekuga, mida komisjon juba mainis, sest see tegelikult moonutab meie esmast reageeringut. WTO tasandil on registreeritud Euroopa Liidu taotlus erandi saamiseks ning India ütleb, et Euroopa Liidu vabakaubanduslepinguga selliseid meetmeid siduda ei tohiks ma olen sellega nõus, kuid tegemist on erakorralise perioodiga ning ka India ning India komisjon tegelikult käitub vastuoluliselt. ma arvan, et me peame kindlasti kindlasti saama mingisuguse tagatise selle kohta, et komisjon viiks läbi mõjuhinnangu ma tean, et, et teie arvamused lähevad lahku, kuid mina ise olen äh, selle pommirünnaku, millest me siin räägime, üle elanud ja seetõttu ma arvan, et me kindlasti peame aitama äh, Pakistani ja ma loodan, et komisjon seda ettepanekut ka toetab, aitäh! Uh, suur tänu, kolleegid, aga te kõik räägite kauem, kui teie kõneaeg ette näeb, nii et palun, pidage kinni oma kõneajast. ja nüüd härra Taylor roheliste nimel kaheks minutiks. suur tänu, härra president! mina arvan, et mina nagu paljud teisedki siin kojas jagan äh, nii muret äh, nende äh, üleujutuste ohvritega Pakistanis. ma olen neile kaasa tulnud varem ja ka nüüd ja nüüd, kui ma näen, et nende poliitiline juhatus tegelikult ei ole eriti koostöövõimeline, ma näen ka, millised on meeleolud WTO-s siis ma ütleksin, et need ettepanekud, mis on tehtud, tegelikult esialgset ettepanekut on natukene õõnestanud. siin juba räägiti sellest, et töötati ajasurve all ja et on äh, palutud, et äh, kolme aasta kestust vahendada kahe aastaga ja et vaadatakse üle äh, arengud selle aja jooksul. ja me ootame ka komisjonilt mõjuhinnangut selle kohta, kuidas kaubastussoodustused on rakendunud. ning tuleb välja, et tegelikult me suurendame ainult bürokraatiat ja ja seetõttu mulle äh, meeldivad need ettepanekud, äh, mis saadeti komisjonile, nelikümmend kolm muudatusettepanek on eriti hea minu meelest, sellepärast me peame Äh, vaatama, kuidas me tõesti saame Pakistani aidata oma meetmetega ja lõpetuseks ma arvan, et me peaksime ka vaatama, kuidas äh, WTO äh, töötab ja vaatama, milline on tõeliselt demokraatlik organ ja tema töökorraldus, kelle töötegevus on ka tõeliselt läbipaistev, suur tänu. suur tänu ja nüüd kuue nimel härra Scholz suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. nüüd on peaaegu aasta juba möödas üleujutustest äh, Pakistanis ja meie kõik tunneme kaasa nendele inimestele, kes nii palju kannatada said kahju on sellest, et läbirääkimised WTO-s endiselt veel venivad ning äh, see näitab, et sellised erakorralised äh, kaubandussoodustused ei ole kohaseks ähm, abivahendaks. minu fraktsioon on alati palunud komisjonilt, et nad pakuksid välja ka alternatiivse plaani selle kohta, kuidas me saaksime Pakistani rahvust nende ähm, riigi ülesehitamisel ähm, aidata. kuid selliste alternatiivettepanekut ei ole välja pakutud, võib-olla äh, komisjonis ei ole piisavalt ideid või on nad lihtsalt abitud sellepärast et nad tunnevad, et et nõukogu on neid surve alla seadnud ja sellepärast, et paistab, et kasutatakse WTO-s venivaid läbirääkimisi lihtsalt kaitseargumendina, et läbirääkimised WTO-s muutuvad keeruliseks, seda me teadsime juba varem. võib-olla juba varem, kui Saksamaa ja teiste riikide välisministrid teid sellele missioonile saatsid, sellepärast et me teame, et äh, soodustusi tahetakse rakendada tekstiili- ja rõivatoodetele ja samuti mõningatele alkohoolsetele äh, toodetele. kuid samas ei ole siin arvestatud sugugi mitte mm, ILO ja teiste rahvusvaheliste konventsioonide õiguste kinnipidamisega. ja pole ime, et äh, riik on hakanud ennast kaitsma selliste meetmete vastu, kui Euroopa, kus Euroopa ettevõtetele avatakse võimalus oma tooteid töödelda Pakistanis ja siis importida tagasi Euroopa Liitu. ja mis puudutab kaubandussoodustusi, siis me räägime praegu sellel teemal ähm, natukene aega ennast, kui komisjon tuleb välja oma äh, aruandega kaubandussoodustustega, nii et me ei tohiks oma läbirääkimisi Genfis kaotada, sellepärast et äh, Pakistani rahvas äh, kaotab iga päev äh, tänu meie venitustele ja seetõttu ma arvan, et Euroopa kodanikud sooviksid näha teist reaktsiooni ka meie poolt, suur tänu! suur tänu ja nüüd EFT nimel härra Morganti. president, lugupeetud daamid ja härrad, see raport on ausalt öelda lubamatu ma olen teadlik nendest traagilistest üleujutustest, mis Pakistani möödunud aastal tabasid. oli õige, et me Pakistani aitasime, ma arvan, et Euroopa Liit on kulutanud juba ligemale pool miljardit eurot Pakistani aitamiseks ja tegemist ei ole väikese summaga. aga see uus aitamiskatse on täiesti absurdne sellepärast et need soodustused on suunatud tekstiilitööstusele, tööstusele, mis on Pakistanis domineeriv ning on äh, kahjustanud konkurentsi Euroopas meie igatahes ei soovi ära anda äh, seda tekstiilitööstust, mis meil siin Euroopas veel alles on jäänud me eh, võime ka eh, WTO-s kaotajaks jääda, sellepärast et seal on sellised riigid nagu näiteks India, eh, kes on valmis neid järeleandmisi tegema, aga ainult siis, kui nad midagi vastu saavad, kui nad saavad vastu mingeid soodsaid tingimusi Euroopa Liidult. ma arvan, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika Äh, lähtub praegu väga äh, hullust uuest neokolonialismist ja ma loodan, et see ei läbi läbi ja nüüd äh, härra Rang-. härra Möltser, aastal kaks tuhat kümme Pakistanis, mis riigis, mis niigi kannatab terrorismi all äh,, toimus suur looduskatastroof. nüüd me soovime kaotada tollimaksud tervele reale tooterühmale ja sellega me paneme Pakistani tegelikult arenguriikide olukorda. kuid Euroopa Liit ei tohiks ennast lasta eh, illusioonist, et eh, selliste kaubandussoodustustega me saame eh, tuumariigis Pakistanis võidelda terrorismi vastu, sellest USA on juba läbi kukkunud, vaatamata sellele, et nad on miljardeid abi pakkunud. niisiis, lääneriigid on oma abi väga kallilt maha müünud samuti on tegu praegu väga tundlike küsimustega, isegi eh, kui eh, Pakistanile, Pakistani valitsusele oli teada, et rahvusvaheliselt taga otsitud esiterroriste nende eh, riigis peidab, siis sellegipoolest on terroristi, selle esiterroristi tapmisel tegu ikkagi selle riigi siseriikliku õiguse rikkumisega. suur tänu! ja nüüd anname sõna iseenda nimel kõnelejatele ja kõigepealt härra Rangel kaheks minutiks. aitäh, härra president, volinik, raportöör. kõigepealt ma tahaksin eh, tänada kolleegi Rahvaparteist Mario Davidi, kes ise siin täna kohal ei ole, ma tahaksin teda tema töö eest tänada ja tahaksin öelda, et me oleme alati leidnud, et Pakistani üleujutuse ohvrite toetamine oli moraalne ja eetiline kohustus, mistõttu me toetasime väga tugevalt kõiki neid meetmeid meet,, Äh, mis rakendati traditsioonilise humanitaarabi raames. me isegi leiame, et me peame jätkama tööd selleks, et olukorda stabiliseerida, et aidata kõiki neid miljoneid inimesi, kes kannatasid üleujutuste läbi. aga me ei saa leppida sellega, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat peetakse nüüd vahendiks humanitaarabi vallas. selline lähenemine toob kaasa väga ebameeldivad tagajärjed see tähendab, et Euroopa Liit, eriti eh, lõunapoolsed liikmesriigid, kus on tekstiilitööstus, eh, satuvad nüüd ohtu. Eh, neid on juba niigi mõjutanud finantskriis. nüüd Maailma Kaubandusorganisatsioon, kui me avame maailma suurima kaubandusploki Euroopa Liidu Pakistanist tulevale, tulevatele kaupadele, siis äh, võib tekkida tohutu tasakaalutus äh, ning äh, ei ole mitte juhus, et praegu me oleme sellises olukorras. see ettepanek, mis siin määruses sisaldub ning see, need probleemid, mis kaheksateistkümnenda kuu läbirääkimiste jooksul on tekkinud, kõik on viinud selleni, kus me oleme olukorras, kus me toetame seda muudatusettepanekut, mis sisuliselt teeb lõpu sellele määruse e eelnõule sellisel kujul. asi ei ole selles, et me ei oleks Pakistaniga solidaarsed, vaid me lihtsalt leiame, et humanitaarabi tuleb otsustada õigel moel. Äh, proua Andres Barea. suur aitäh, president, volinik selle Rahvapartei raportiga tegelemine on olnud väga keeruline, selleks et edasi liikuda, on meil vaja Maailma Kaubandusorganisatsiooni heakskiitu. komisjoni esialgne ettepanek on vägagi erinev sellest, mis saadeti Genfi. minu arvates on oluline, et me Pakistani aitame me võime teha eh, või anda erakorralisi kaubandussoodustusi, samas kui me arvestame ka Euroopa tööstuse vajadustega, eriti tekstiili äh, tööstusega Hispaanias, Valencias on tekstiilitööstus kriisi läbi väga palju kannatanud. see raport näitab meile, et need meetmed, mida võib-olla rakendatakse rahvusvahelise kaubanduse kontekstis, on sellised, millega ei saa, mida ei saa rakendada nii kiiresti, nagu vaja oleks ning siit me peaksime tulevikku silmas pidades õppima äh, aidakem Pakistani, aga mitte läbi komisjoni viimase ettepaneku, sest see ettepanek ei arvesta sellega, kuidas, äh, milline võib olla mõju Euroopa majandusele, eriti tundlikes sektorites ning niimoodi võib ohtu sattuda ka selle ettepaneku ellurakendamine, sellepärast et Maailma Kaubandusorganisatsioon võib hakata siin probleeme tekitama. minu arvates on äärmiselt oluline, et me hääletaksime selle ettepaneku vastu. härra Ferreira, poolteist minutit. aitäh, president, lugupeetud volinik selle määruse eelnõu näitab meile veel kord, kui silmakirjalikult käitub komisjon. ja silmakirjalikkus seisneb selles, et humanitaarabi valdkonda hakatakse segama ka äritegemist ja seda, mis tegelikult puudutab kahepoolseid suhteid. Te kasutate ära looduskatastroofi, mis tabas Pakistani selleks, et täita teatud liikmesriikide majanduslikke huve. meie aga tahaksime aidata Pakistani. me tahame aidata Pakistani, kuid sealjuures taotleme selliseid kaubanduslikke soodustusi, mis aitavad suuri Euroopa tootjaid. nii et me püüame justkui uinutada üldsuse valvsust eh, ja sisse tuua kaitseklauseid, mis tegelikult seda teemat üldse ei puudutagi. ja eh, kokkuvõttes püüame eh, püüame selle poole, et kannataks Euroopa tekstiilitööstus, mis niigi on kannatanud kaubanduse liberaliseerimise tõttu. paljudes liikmesriikides on suur vaesus, seal on palju ebavõrdsust näiteks Portugalis on mitmeid regioone, kus eh, on väga suur majanduskriis ja ka sotsiaalne kriis, mis veelgi halveneb, eh, kui Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Liit hakkavad astuma selliseid samme, nagu siin eh, räägitakse. Portugal on oma parlamendis võtnud ühehäälselt vastu resolutsiooni, millega mõistab hukka sellised kaubandussoodustused, nagu praegu tahetakse pakkuda Pakistanile. me arvame, et see on täiesti vale ja komisjon ei peaks selliseid ettepanekuid tegema. aitäh, härra proua Pisoto, üheks minutiks lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. me räägime täna õhtul sellisest õigusaktist, mis läheb vastuollu Euroopa ja Euroopa kodanike huvidega kuid eh, sinna juurde teestleme me, et seda tehakse solidaarsuse huvides. paljudel liikmesriikidel on väga kõrge kvaliteediga tekstiilitööstus, mida tuleb kaitsta Türgi, India, Vietnami ja Pakistani eest, kes on meie põhilised konkurendid. meile siin Neile selle, nendes riikides ei garanteerita mingeid minimaalseid sotsiaalseid õigusi, need inimesed, kes seal töötavad, ei kuulu ametiühingutesse ja nad teevad tööd viisil, mis kahjustab Euroopa töökohti me tegelikult ju isegi ei tea, mida WTO arvab erandist, mida Euroopa Liit taotleb, kuid äh, praegu paistab Euroopa Liit juba olevat ennast pühendanud äh, mingile äh, eesmärgile, mis tegelikult on meie kodanike huvide vastu ja seetõttu loodan südamest, et see kukub läbi. härra Papastamkos, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president muidugi peab Euroopa Liit andma humanitaarabi ja tegema seda võimalikult palju. ma mõistan seetõttu voliniku põhjendusi, et ennekõike tuleks anda kaubanduslikku abi, mitte lihtsalt abi ja kaubanduslik abi seisneb antud juhul soodustustes, kuid ma ei ole nõus voliniku ja Euroopa Komisjoni ettepanekutega, mis paneb põhikoorma ikkagi Euroopa Liidule ja ennekõike Euroopa Liidu kahele tööstusharule, kõigepealt tekstiilitööstusele ja siis etanoolitööstusele. lubage mulle öelda, et Euroopa tekstiilitööstus on viimastel aastatel niigi pidanud taluma äärmiselt suurt survet WTO kaubandus, kaubanduse liberaliseerimise tõttu. ma olin Kreekas neli ametiaega parlamentäär ja mind valiti parlamenti piirkonnast, kus töötuse määr on Euroopa kõrgemaid ja seda ennekõike just sellepärast, kui palju on kannatanud meie tekstiilitööstus. ja mis puudutab etanooli tootmist, siis tahaksin öelda, et tegelikult on Euroopa tööstus teinud väga suuri investeeringuid ja me ei tohiks jätta kahe silma vahele asjaolu, et Pakistani tekstiilitööstus ja etan-, etanoolitööstus on tegelikult küllaltki konkurentsivõimelised ja peale selle need soodustused, mida me tahame anda, ei ole, ei ole seotud mitte mingite tingimustega, aga kui me annaksime Pakistanile enamsoodustusrežiimi ähm, GSB pluss, siis me nõuaksime nende tingimuste täitmist. ja seetõttu ma küsin endalt, kas äh, selliste soodustuste andmisel üldse on üleujutatud Pakistani jaoks äh, või üleujutatud piirkondade elanike jaoks mingit kasu? mina tahaksin Pakistani muidugi aidata, tahaksin näidata üles head tahet, aga ma ütleksin, et äh, me võime neile anda soodustusi mingites muudes tööstusharudes, miks just tekstiilitööstus? valime midagi muud. me aitaksime neid ikkagi, me aitaksime neid inimesi, kes elavad üleujutatud äh, aladel ja äh, kui me neid soodustusi anname, siis peavad need olema seotud äh, ajapiiriga ja meil peab olema äh, kaitseklausel, nagu Rahvapartei fraktsiooni muudatusettepanekus ka nõutakse. aitäh, härra Lange, poolteist minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, me oleme kõik veendunud selles, et me peame Pakistani rahvast aitama, aga ma arvan, et see vahend, mille härra volinik on välja pakkunud, on vale ja seda kahel põhjusel. esiteks ei ole võimalik üldsegi tõestada, et kaubandussoodustused abistavad neid isikuid, kes said kahjustada üleujutatud piirkonnas. vastupidi, me võime isegi näidata ja tõestada, et tekstiilitööstus tegelikult asub Pakistanis teistes piirkondades ja on tegelikult oma majanduskasvu viimastel aegadel isegi äh, suurendanud ja kui me nüüd kaubandussoodustustega soovime tagada selle, et äh, üleujutustest kannatada saanud rahvast aidata, siis see eriti ei veena mind. teiseks, mina ei saa aru, kuidas me äh, riigis, äh, mis ei vasta GSP pluss süsteemi tingimustele inimene sotsiaalsete õiguste vallas, äh, soovime neile ühepoolsed kaubandussoodustused kehtestada ja anda, edastada signaali ka teistele riikidele, et teie pingutused selles vallas ei ole üldsegi vajalikud, et saab ka teistmoodi ja teiseks, ei ole ka siin solidaarset lähenemisviisi, sellepärast et siin äh, me keskendume ainult kindlatele mm, sektoritele ja neid kaubandussoodustusi soovitakse rakendada ainult teatavates riikides. kui me soovime olla solidaarsed, siis me peame seda tegema kõikide riikidega, kõikide, kõiki sektoreid kattes ja see tähendab, et me vajame siin otse abi edastamist üleujutuspiirkonnas kannatanud rahvale. suur tänu ja nüüd äh, härra Zelevski. president ma arvan, et me peaksime tundma kaasa katastroofi ohvritele. minu arvates on tore, et Euroopa Liit osutas neile kohe humanitaarabi. Pakistani tulevik on maailma ja Euroopa jaoks oluline, tegemist on olulise riigiga, pidades silmas näiteks võitlust terrorismi vastu samuti on tegemist riigiga, kust tulevad väga paljud sisserändajad Euroopa Liitu. kahjuks ei ole Euroopa Liit siiamaani äh, äh, rakendanud mingit selget uut poliitikat Pakistani suhtes. see mõte kaubandussoodustustest ei oma mitte mingit selget eesmärki. komisjon ei ole suutnud selliste soodustuste kasutamist põhjendada Äh, seda ei suutnud nad teha siis, kui meil toimus istung INTA komisjonis. tegemist on äh, ettepanekuga, mis ei aita üleujutuste ohvreid, ei aita Pakistanil areneda. Euroopa Liidul on kaks väga selget huvi suhetes Pakistaniga, kõigepealt võre, võidelda terrorismiga ning teiseks seda riiki majanduslikult arendada. Need äh, eesmärgid peaksid arvestama ka õigusriigi põhimõtetega seetõttu eh, ilma eh, selliste ettepanekute asemel, millel ei ole ka selget eesmärki, peaksime me ette valmistama selge majandusabi ja majanduskoostööalase pakkumise aga see abi eh, peaks olema seotud ka teatud tingimustega, kui Pakistan soovib tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga, peab ta tõestama, et ta teeb meiega koostööd õigusriigi vallas ning võitluses terrorismiga ning selline kõikehõlmav abiprogramm oleks mõistlik, mitte selline programm, mis äh, on suunatud ainult teatud majandusharudele. minu arvates see praegune ettepanek tuleks tagasi lükata ning ma kutsun proua Ashtonit üles esitama kõikehõlmavat tingimustega seotud tulevast koostöökava Pakistaniga, aitäh! aitäh ja härra Martin, poolteist minutit. aitäh, president! kaheksa kuud on möödunud sellest ajast, kui nõukogu tuli välja mõistliku abipaketiga Pakistani üleujutuse ohvrite aitamiseks. kahju on see, et kaheksa kuud hiljem ikka arutame neid ettepanekuid ja ei rakenda neid el-, ellu. miks meil seda paketti üldse vaja on? abi ja selle paketi vahel on suur erinevus. abi on Pakistani jaoks väga oluline, aga selle kaubanduspaketi eesmärk on anda siis inimestele stiimuleid, et nad hakkaksid tehaseid uuesti üles ehitama, et nad investeeriksid tekstiili ja nõnda edasi. ja tegelikult ei ole õige öelda, et tekstiilitööstust üleujutused üleüldse ei mõju, mõjutanud, jah, tõepoolest, paljud tekstiilitööstused on piirkondades, mis ei jäänud üleujutuse alla, aga ka nendes üleujutatud piirkondades oli tekstiilitööstusi nii, selline abi oleks andnud neile võimaluse siis tehaseid taastada, eh, näidata, et nende toodetele on turg olemas. kahjuks eh, meie eh, vastus on olnud väga aeglane, mina igatahes toetan seda mõtet, et meil oleks kaitseklausel, aga teeme seda ainult ühe aasta, siis sellel ei ole mõtet, sest ühe aastaga me ei saa teha vajalikke investeeringuid ja kahetsusväärne on ka see, et India, äh, kuidas India on Maailma Kaubandusorganisatsioonis äh, käitunud, aga nagu ma ütlesin, äh, võib-olla selline kriketidiplomaatia lõpuks viib ka tulemusteni ja India mõistab, et on humanitaarargumendid ja ka julgeoleku seisukohast on oluline aidata Pakistanil luua paremat tulevikku, aitäh! aitäh! me läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja e, sõna on palunud neli inimest, kõigepealt proua Zaborska. lugupeetud eh, president, lugupeetud volinik. on selge, et see küsimus jagab eh, meie koja kahte leeri. kuid hoolimata seni kuuldust olen ma ikkagi nõukogu ettepanekuga nõus. ma olen TV Komisjoni liige ja tahaksin ennekõike rõhutada seda, et äh, pärast sellist looduskatastroofi, nagu Pakistani tabas, on äh, loomulikult vaja kohe anda rahalist abi, aga sellest ei piisa. kõige paremini aitame me riiki siis, kui loome inimestele tingimused äh, enda aitamiseks. ja seetõttu toetan ma seda, et ajutiselt peatataks tollitariifid, tegemist on ju ajutise abiga ja selle ajutise perioodi jooksul saab Pakistan oma probleeme lahendada ja meie võib-olla siis näeme, et sellised soodustused on tegelikult kasulikud ning Euroopa Liit saab äh, tulevikus ka midagi ette võtta ja tekstiilitööstust Euroopa Liidus ähvardab äh, Hiina, mitte Pakistan. suur aitäh! nagu mõned kolleegid enne mind on juba öelnud, ei ole need Pakistanile antavad erilised erakordsed kaubandussoodustused tõenäoliselt kõige õigem tee üleujutatud piirkondade elanikkonna aitamiseks. ma arvan, et sellised meetmed ei ole kohased katastroofipiirkondade aitamiseks ja ma ei usu, et need meetmed üldse kuidagi aitavad neid inimesi, kes konkreetselt üleujutuste tõttu kannatasid. ning ma usun, et Pakistani majanduse aitamiseks on ka muid mooduseid ma arvan, et Euroopa Liidul on teisi sobivaid instrumente ja kui me räägime arengumaade aitamisest, siis ei tee me seda kunagi mitte pragmaatilistel ärilistel eh, põhjustel. Pakistani eelmise aasta üleujutusest meieni jõudnud pildid olid tõesti kohutavad ning Euroopa Liit püüdis aidata miljoneid Pakistani elanikke, keda see katastroof puudutas. loomulikult tuleks humanitaarabi anda koheselt aga humanitaarabi kaalutlustele antud kaubandussoodustused on vastuolulised. vaadakem kõigepealt Pakistani ja kogu selle regiooni eh, konteksti, Osama bin Laden on eh, kinni võetud, on tapetud ja jällegi näeme me, et Pakistan suhtub eh, terrorismivastasesse võitlusesse vastuoluliselt ja seetõttu mina isiklikult tunnen muret nende kaubandussoodustuste üle, sest sellega antakse Pakistani valitsusele justkui auhind, kuigi tegelikult ei ole nad oma tööga toime tulnud. ning peale selle on ka Bangladeshis üleujutuse ohud üleujutuste oht ja nemad võivad selliseid kaubandussoodustusi näha ebaausa konkurentsimeetmena, eriti kuna ka neile on tekstiilitööstus niivõrd oluline. ma arvan, et seetõttu tuleks selliseid soodustusi põhjalikult kaaluda, enne kui me need tõesti anname. härra Obermeier, üks minut suur tänu, härra president, härra volinik. see ettepanek on löögiks Euroopa tekstiilisektorile, see on täiesti kindel, kuid me peaksime vaatama seda pilti veel kord humanitaarsest vald-, valdkonnast. me peame siinkohal äh, ikkagi meie abimeetmeid äh, siduma ka inimõigustega, nii äh, usu, religioossete õigustega, naise õigustega, sellepärast et me teame, et nendest õigustest ei peeta Pakistanis kinni ja me näeme, et, et ähm, äärmuslikud ähm, arvamused on esindatud kõikides ähm, äh, sotsiaalsetes kihtides Pakistanis ja äärmuslus ainult levib ja Euroopa Liit ei saa siinkohal kaubandussoodustusi rakendada ja, ja mitte arvestada neid olulisi põhimõttelisi küsimusi. suur tänu uh,! Jean, no one had you down for uh, siin keegi ei olnud siin küll kirja pannud äh, vaba mikrofoni vooru, aga kuna sa tõstsid käe, siis äh, saad ka üheks minutiks sõna. suur tänu! mina räägin delegatsiooni äh, juhina, kes tegeleb Pakistaniga ja ma nägin siin, et inimesed siin valasid krokodilli, krokodillipisaraid ja ma näen, et eriarvamused on väga suured. kui me oleme seda teemat varem arutanud siin kojas, siis komisjon on kinnitanud meile, et kõik meetmed on väga põhjalikult läbi arutatud ja need ei ähm, riku ka Euroopa kaubandussektorit kas midagi on muutunud? sellepärast me teame, et tekstiilisektor on äärmiselt oluline valdkond Pakistanis ja me teame ka, et olukord ei muutu selles osas mõne kuu jooksul me oleme seda küsimust arutanud eh, ka siis, kui me ise olime Pakistanis kohal ja me kuulsime ka parlamendiliikmetelt endilt, et eh, et eh, see, nendest soodustustest ei oleks kasu, niisiis, me peame tõesti seda asja põhjalikult arutama, enne kui me hakkame neid kaubandussoodustusi toetama. suur tänu ja nüüd äh, härra volinik äh, De Güht, palun. Uh... aitäh president, kõigepealt tahaksin ma vabandada selle eest, et ma selle arutelu alguses ei saanud kohal olla. ma eh, jõudsin just Brüsselist eh, Strasbourgi ning eh, teie jõudsite siia kohale minut pisut varem, see on väga kiiduväärt, aga ma loodan, et te ei pane mulle pahaks, et ma natuke hiljaks jäin. ma panin kirja kõik Äh, mis äh, sõnavõtjad ütlesid seoses selle raportiga ning tahaksin oma lõppsõnavõtus lihtsalt paaril asjal peatuda. kõigepealt me ei räägi siin vabakaubanduslepingust. mulle näib, et äh, väga paljud sõnavõtjad lähtusid seisukohast, et tegu on justkui teatud vabakaubanduslepinguga ja seega peaksid sellega kaasnema ka kõik sellistele lepingutele omased elemendid nagu sotsiaalsed tingimused, jätkusuutlikkus selliseid asju me siin ei peaks kaaluma, sellepärast et siin on äh, tegemist meetmega, mille ajaline kestus on piiratud. teiseks äh, ei aruta me siin äh, ka GSP-d, seda me teeme tulevikus ja siis juba arutame seda, millised riigid võivad selle süsteemiga kaetud olla, millised mitte. tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga, mis tehti seoses suurte ülujutustega Pakistanis, see ettepanek oleks jõus kaks aastat ning siis võidakse neid meetmeid veel aastaks pikendada ma tahaksin öelda, et kui me nõuaksime nende meetmete kehtivist, kehtivust ainult üheks aastaks, siis minu arvates sellel ei oleks suurt mõtet miks me ei ole veel asjaga ühele poole jõudnud? üleujutustest on möödas juba peaaegu aasta. põhjus on selles, et me taotlesime koheselt erandit äh, Maailma Kaubandusorganisatsioonist, aga seal me seisame silmitsi suurte probleemidega Pakistani naaberriikide poolt, ma, ma arvan, et neid ei ole vaja siin nimetama hakata ja meil tuleb leida nendele probleemidele lahendused. me liigume õiges suunas ja eelseisvad nädalad näitavad, milline on siis Pakistanis hiljuti aset leidnud sündmuste mõju kogu sellele temaatikale aga äh, asi on praegu Maailma Kaubandusorganisatsiooni kätes, äh, meil on vaja erandit ja see erand saadakse anda ainult häälte enamusega. nii et, et me ei saa Maailma Kaubandusorganisatsiooni sundida midagi tegema, me lihtsalt peame püüdma teha kõik, mis meie võimuses, et asjad meile soodsas suunas laheneksid. ja üks eelkõnelejatest mainis siin krokodillipisaraid ja silmakirjatsemist ma ei hakkaks seda tegema, ma ütleksin väga neutraalselt, et see, mis siin täna välja öeldi, ei ole täiesti kooskõlas sellega, mida on öeldud varasemalt ja mitte ainult sellepärast, et aega on vahepeal mööda läinud, aga need argumendid, mida me oleme esitanud, on muutunud. Nende arutelude algusest peale on on öeldud, et need meetmed ei aita otseselt neid inimesi, kes üleujutuste läbi kannatasid, jah, on öeldud, et tuleb anda ka humanitaarabi, jah, humanitaarabi on antud neljasaja kaheksakümne miljoni euro ulatuses, nii et, et tegelikult äh, need esialgsed argumendid peavad endiselt paika ja ma ei saa aru, miks me nüüd peaksime hakkama suunda muutma me oleme võtnud arvesse need probleemid, mis võivad tekkida näiteks Euroopa tekstiilitööstuse jaoks meil on olemas kaitseklausel, mis minu arvates on piisav, lahendamaks neid võimalikke probleeme, mis võivad tekkida, nii et, et tegemist on üsna selge ettepanekuga, millele saab olla vastu või poolt, komisjon on poolt. ning ma arvan, et nii majandusarengu seisukohalt eh, Pakistani majanduse arendamise jaoks kui ka julgeoleku aspektist oleks väga suur viga, kui Euroopa Parlament ei käituks vastutustundlikult ja selle ettepaneku maha hääletaks, suur aitäh! suur aitäh ka teile ja nüüd saab viimase kõneline selles punktis sõna härra Moreira, raportöör kaheks minutiks. suur aitäh, president! ja tere tulemast teile, härra volinik de Kruht! Te saabusite küll pisut hiljem, kuid me teame, miks ja hea on, et te olete nüüd siin, sest ma saan nüüd teie kuuldes esitada oma lõppsõna. nagu ütlesin alguses, olen mina tegelikult äh, raportööriks täiesti juhuslikult, ma isegi ei tahtnud olla raportöör, aga siiski olen seda. ja lubage mul öelda järgmist meie tänane debatt on näidanud, et äh, Euroopa Parlament ei ole selles küsimuses ühel meelel, selles küsimuses ei olnud ühel meelel ka meie komisjon ning teiseks, Euroopa Komisjoni ettepanekud on sellised, et meie ei pea kõiki neid piisavalt veenvateks, meie komisjon ei pea neid kõiki piisavalt veenvateks. ja kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et alati, eh, kõiges ei saa me Euroopa Komisjoni ning Euroopa Parlamendi komisjone süüdistada, me püüame lihtsalt teha oma tööd ja eh, püüame saada ka WTO-lt erandit, kuid paradoksaalsel kombel toob see kaasa olukorra, kus me hääletame raporti üle, mis eh, tegelikult võib automaatselt ära langeda, kui WTO seda erandit ei anna. ja me peame ootama ka seda, mida Euroopa Komisjon tulevikus teeb, sest Euroopa Komisjonil on algatusõigus. Euroopa Komisjon esitas ettepaneku, seejärel esitati eranditaotlus WTO-le, kuid see ei olnud kooskõlas sellega, mida Euroopa Komisjon oli Euroopa Parlamendilt palunud ja seetõttu pidi sekkuma ministrite nõukogu, kes tegi omapoolse ettepaneku, mis ka ei ole sama, mis Euroopa Komisjoni oma. ja Inte Inte on püüdnud kõikide nende muudatustega oma debati jooksul arvestada ja me püüdsimegi nendega arvestada, võtsime kõiki neid muudatusi arvesse ja lõpuks hääletasime. suur aitäh teile, kolleegid! sellega me lõpetame äh, selle arutelu ja hääletame homme lõuna ajal ja nüüd äh, läheme me edasi järgmise punktina, punktiga, see on suuliselt vastatav küsimus.